otsustamist, neil on vaja öö, õigust päästa merel hukkujaid ja mitte Euroopa eluviisi kaitset ega eraldi volinikku. Nad on ära teeninud sobivad öö, sotsiaalteenused, avalikud teenused ja vaesusest vabastamise. me te peaksite mõistma, proua van der Laue, Laien, et et äh, Euroopa vasakpoolsed ei soovi unustada äh, meie kodanikke ja planeeti, nendel peab minema paremini kui see pakett, mida pakutakse. suur tänu. aitäh, härra Legutko, teil on kaks minutit kõneaega. Uh... aitäh, proua president, äh, austatud. Teie komisjon on uue alguse alguses ja me tõesti loodame, et et me näeme uut algust, meie fraktsioon toetab teid paljudes küsimustes, näiteks ähm, eelarve kompromissi leidmisel, ühtse turu ähm, avamisel teenuste puhul, ähm, sammud rändeküsimustes, ambitsioonika kliimaplaani ellurakendamisel, aga me äh, rõhutame, et tuleb äh, pöörata tähelepanu ka Eh, nendele kogukondadele, kelle elu hävineb just kliimasammude tõttu. ja Euroopa ei ole üks rahvas, Euroopa Liit koosneb kahekümne kaheksast eh, suveräänsest liikmesriigist ja nad on kõik erinevad. ärge võtke liikmesriikidelt ära vetoõigust ehm, ülemkogu on see institutsioon Euroopa Liidus, mis tegevuskava paika paneb, mitte parlament. seega ärge minge eelmiste komisjonide teed, kes on rikkunud aluslepingu sätteid ja rikkunud ka integratsiooni sellega vaatamata sellele, mida te kuulete siin kojas või, või koosolekusaalides, Ehm, on kogukondades hoopis teised arvamused selle kohta, milline Euroopa Liit peab olema, millised me, nende kogukonnad peaksid olema. nii et meil on vaja tõenduspõhist poliitikat, mitte poliitikapõhist tõendamist. palju edu teile! aitäh, kolleeg Sanni nüüd, teil on ka kaks minutit, aitäh! austatud president äh, proua von der Leyen pärast kuid äh, vastuolusid, äh, vastasseisu on meil nüüd olemas ähm, uus komisjon ja seda hetkel, kui Euroopa Liit seisab silmitsi kriisiga ja kahjuks pean möönma, et praegune komisjon on juba hiljaks jäänud. jah, me kuulsime teie suuri sõnu, aga on vähe tõenäoline, et need ka tõhusalt ellu rakendatakse. Te olete pimedad nende sõnumite osas, mida kodanikud on soovinud teile edastada. Te olete sulgenud silmad kodanike probleemide eest, mis vajavad lahendamist. Te rääkisite soolisest tasakaalust, rohelisest kokkuleppest, aga kahjuks kodanikud mõtlevad hoopis millelegi muule, kui nad ärkavad hommikul üles, siis nad ei mõtle Euroopa Komisjoni soolise tasakaalu peale ja ka uue rohelise kokkuleppe peale, nad mõtlevad selle peale, kuidas ots otsaga toime tulla kuu lõpuni, järgmise palgapäevani, kuidas oma töökohta säilitada jah, see roheline kokkulepe on, on väga ähm, ilus, ähm, räägitakse konkurentsivõime suurendamisest meie tööstuse jaoks, aga maailmas äh, on äh, meil teisi kohta ko,, riike, kus ei magata ja me ei taha kogu seda koormat panna ainult oma tööstusele, oma ettevõtjatele, kodanikele, kui teised neid samu põhimõtteid ei järgi. meil on vaja äh, Ehm, suurendada konkurentsivõimet. Te ei rääkinud sellest, mis toimub mujal maailmas, te ei rääkinud ka näiteks siseturu mittetoimimisest, tõrgetest, ehm, palgaõiglusest, fiskaaldumpingust, deindustrialiseerimisest ei rääkinud, mida me näeme üle kogu Euroopa ja see kõik otseselt moonutab meie ühisturgu ja seetõttu meie fraktsioon ütleb ei nendele, kellel ei ole visiooni Euroopa tuleviku jaoks, kes toovad kaasa tagasimineku, ehm, tagasikäigu, meil on vaja vahetada käiku, seda paluvad Euroopa kodanikud ja kahjuks, kui me seda ei tee, siis ei ole ka Euroopal tulevikku. aitäh, järgmisena saab sõna proua Keller, austatud ehm, president ehm, meil ei ole enam aega, tuleb keskkonnaküsimustes eh, kiiresti tegutseda, tegutseda kohe, hea on näha, et, et kliimaküsimused on komisjoni prioriteediks, aga me ei ole päris kindlad, et kas neid ilusaid sõnu hakatakse ka ellu rakendama kui ei muudeta põllumajanduspoliitikat, kaubanduspoliitikat, kus seda ei tehta, siis jäävad kliimameetmed lihtsalt poolele teele stoppama ja siin parlamendis äh, on tõesti huvitav äh, näha, et, äh, et te olete, mm, et liikmesriigid on saatnud komisjoni nii palju naisesindajaid, ähm, sooline tasakaal on hea. ka meie mm, oleme näinud, et osad kandidaadid on olnud tugevad, head, aga osad on pannud meid kõhklema ja kahtlema mm, seda Euroopa väärtuste, näiteks naiste õiguste põhjal äh, meie ei saa toetada komisjoni, kes selgelt kõikidel nendel teemadel sõna ei võta ja samme ei astu. meil on vaja algatusi, et kaitsta kliimat, kaitsta sotsiaalset Euroopat, suurendada õigusriiki. kui te lähete seda teed, siis me toetame teid hea meelega. aga kui me näeme, et komisjon astub valesid samme või on liiga arg, siis me sekkume Euroopal on vaja tegutseda kohe ja ma loodan, et te leiate endas julguse tuua need muudatused esile, seda on vaja ja aluseks tuleb võtta Euroopa väärtused, õigusriik, inimõigused kõigile. me tahame tegutseda, aega enam ei ole ja seetõttu me ei tahtnud teile seda punast kaarti näidata, aga eh, korduvalt oleme kõik probleemid eh, välja toonud ja me soovime, et nende probleemidega hakatakse ka tegelema. ja me ei anna teile nii-öelda valget kaarti, tegemaks kõike. me loodame, et te ei kuritarvita meie usaldust, ootame teiega tihedat koostööd, soovin teile palju julgust ja energiat, et hoida meie kontinent koos ja arendada seda edasi. aitäh, kolleeg Tšiolos, palun proua president, on väga palju küsimusi, millega seoses peab komisjon näitama äh, soovitust, tõhusust ja valmidust motiveerida riike ja liikmesriike, kellel peaks olema ja inimesi, kellel peab olema põhjus nendesse projektidesse uskudesse, äh, projektidesse. mitte kunagi ei ole Euroopas olnud äh, nii suurt äh, ambitsiooni keskkonna ja digiküsimustes, mitte kunagi ei ole üheski komisjonis nähtud sellist soolist tasakaalu, sest jah, see on meie jaoks oluline, sellepärast et võrdsus annab ka kõigile võimaluse oma seisukohad välja öelda. komisjoni, mis on valmis toetama õigusriiki ja üksikisikute õigusi. meil ei ole kunagi varem olnud sellist dialoogi, mille käigus koos sõnastatakse poliitiline päevakord, mida komisjon on omaks võtnud. meie fraktsioon seetõttu toetab teie komisjoni proua president, aga see ei ole blankoveksel. ma loodan, et kõik see, mis on ära teha äh, keskkonna, õigusriigi äh, ja inimeste õiguste valdkonnas, tehakse ära, mitte lihtsalt ei räägita soovidest selles valdkonnas. me peame sõnastama selge energia äh, pakti ja ka koostööpakti siin parlamendis, mis tugineb Äh, usaldusel, ilma usalduseta ei saa teha koostööd ja ilma koostööta me ei saavuta oma ees, eesmärke. me oleme väga tähelepanelikud teie tegevuse osas, igal volinikul on roll, et anda Euroopale visiooni, kirge e, ja motivatsiooni. idast läände, põhjast lõunasse me kõik peame toetama Euroopa projekti ja meil ei ole vaja suuri deklaratsioone või ilusaid lubadusi, vaid konkreetseid meetmeid, mis on eurooplastele igapäevaselt kasulikud ja mõistlikud. ja seetõttu me hääletame teie poolt, proua president. aitäh, nüüd kaheks minutiks proua Garcia Perez. aitäh. selle aasta maikuus andsid Euroopa, saatsid Euroopa kodanikud meile selge sõnumi Nad soovivad Euroopat, mis on teistsugune, mis on muutunud, mis on võimaluste Euroopa jällegi. sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on üsna selge nägemus sellest, mida järgmise viie aasta jooksul tuleks teha. me soovime liikuda rohelisema, äh, feminiinsema, sotsiaalsema Euroopa suunas loodetavasti komisjon käitub vastutustundlikult, on julge te võite küll vigu teha, aga me ei luba seda, et te annate alla, et te ei tegele nende väljakutsetega, mis Euroopa ees seisavad. me kavatseme teie tegevust jälgida, koostööd teha teiega, kontrollida teid, aga te võite olla kindlad, et meie ees seisavad vii-, ees seisab viis aastat rasket tööd sest äh, Euroopa meedianaised ootavad seda. aitäh, järgmisena härra Veeber, kaks minutit. härra president, me elame ajal, kus äärmuslikud seisukohad näiteks sotsiaalmeedias on populaarsed. seetõttu äh, oli väga meeldiv kuulata tänast Ursula von der Leyeni äh, ettekannet, mis oli tasakaalukas, mis soovib tervet maailmajagu kokku tuua Te olete tutvusta-, esitanud meile tugeva meeskonna, mis on motiveeritud ning mida, millele meil on võimalus täna demokraatlik mandaat anda. volinikud tulid oma liikmesriikidest. Äh, aga need kiideksi, kiidetakse heaks parlamendi poolt. see näitab, et parlament ja komisjon peavad omavahel üheskoos töötama Euroopa tuleviku nimel. see on meie vastutus ning kui ma nüüd kuulen, kuidas vasakpoolt ning ka kahjuks ka paljud, paljud parempoolsed inimesed öö, räägivad uuest komisjonist rünnates, siis minu arvates on parim vastus sellele anda meie poolt tugev jah-hääl see uuele komisjonile. tõesti, töötagem selle nimel, et meil oleks tugev ühtne Euroopa. aitäh nüüd hakkame hääletama. võtke teadmiseks, et hääletusselgitused kuulame ära homme, mitte täna. Neid võib esitada ka kirjalikult, erakorralisel kombel, vastavalt artik-, kodukorra reeglile sada kakskümmend viis, kas parlament kas kiidab heaks või lükkab tagasi Euroopa Komisjoni elektroonilise hääletusega. ma kuulutan hääletustulemused pärast seda välja. kui enamus toetab uut komisjoni, siis kirjutame alla kirjale, kus on kirjas parlamendi seisukohad ning saadan selle komisjoni presidendile ning teavitan tänasest menetlusest ka nõukogu. selle põhjal saab siis Euroopa Nõukogu ametlikult komisjoni tööle määrata hääletus toimub nimeliselt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelisada kuuskümmend üks poolt, sada viiskümmend seitse vastu, kaheksakümmend üheksa erapooletut prima prima di firmare nüüd kirjutan alla mainitud dokumendile presidente prenda posto. komisjoni president, palun asuge oma kohale. ennem seda, kui ma kirjutan alla selle heakskiidu dokumendile, annaks, ütleksin ma ka komisjonile ja nõukogule, et me oleme väga uhked selle üle, kuidas meie parlamendis töötasime, see oli demokraatlik, tõsine menetlus ning vastas täielikult äh, Ähm, Euroopa Liidu aluslepingutele ning Euroopa Parlamendi kodukorrale, seetõttu tahaksin tänada kõiki parlamendikomisjone, nende esimehi ning kõiki parlamendisaadikuid ja ka fraktsioone. tahaksin rõhutada, et ka parlamendi personal on teinud väga suurt tööd, et kogu menetlus oleks olnud sujuv. tahaksin ka neid tänada, tahaksin tänada ka ajakirjanikke, meie äh, kommunikatsiooniametnikke suure töö eest ning proua von der Leyen, soovime teile parimat teie tulevases töös ja nüüd kirjutan heakskiidukirjale alla. ja pean tulema nüüd siia alla, et selle, see ka edasi anda. proseguiamo con eh, il nostro ordine dei lavori di oggi. jätkame päevakorraga, kolleegid. meil on mõningad hääletused veel ees, mis on ka tähtsad. kõigepealt Eva Kalli raport Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta toetuseks Kreekale, see on üks hääletus, nimeline hääletus, mis on alanud la votazione è chiusa. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kaks kolmandikku hääli oli poolt, järgmisena proua Hoolmeieri raport paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmise kohta, jällegi nimeline hääletus, mis on alanud. La votazione è chiusa hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena Hallmeieri raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Hallmeieri ja Garcia Sabali raport kahe tuhande kaheksakümnenda aasta eelarve menetluse kohta. ühine tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. consiglio vuole intervenire prego nõukogu soovib ka sõna. härra president, austatud saadikud, daamid ja härrad. ma tahaksin tunnustada teid teie öö, selle eest, et te kahe tuhande kaheksakümne, kahekümnenda aasta finantsaasta eelarvetööga lõpule jõudsite. me oleme väga rahul sellega, et te kiitsite nüüd heaks kaheksateistkümnenda novembri lepitusmenetlusel kokkulepitu ja nii ülekaalukalt. siinkohal tahaksin veel kord tänada Johan Van Overfeldi eelarvekomisjoni esimeest ning raportööre Monika Hoolmeierit ning Oleg Karjasaballi ning ka kõiki teisi parlamendisaadikuid, kes osalesid eelarve menetluses tahaksin teid tänada teie konstruktiivse lähenemise eest. tahaksin tänada ka volinikku tema toetuse eest. suur tänu! pardon il progetto comune su cui il comitato di conciliazione. lepitusmenetluses jõuti kokkuleppele kaheksateistkümnendal novembril ning parlament ja nõukogu on nüüd otsuse heaks kiitnud. eelarvemenetlus äh, läbiti vastavalt äh, artiklile kolmsada neliteist Euroopa Liidu toimimise lepingust. seega võib eelarvemenetlus nüüd kuulutada lõppenuks. ja eelarve on nüüd vastu võetud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ning äh, siinkohal kirjutan eelarvele alla.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

grazie, buongiorno, passiamo ora alla cerimonia. suur tänu kõikidele ja läheme Luksi auhinna üleandmise tseremoonia juurde, palun kolleegid, võtame istet. Dov'è il maestro di cerimonie? Mr President, ladies and gentlemen. härra president, daamid ja härrad. nominatsioonid on järgmised Kod Chris Hammershort, Mats Brügger. Äh, jumal on olemas, tema nimi on Petrunia, äh, režissöör Teonia Strunjar-Mitevska ja El Reino dire-, äh, režissöör Rodrigo Sorgoyen. tervitame Mats Brügger ja produtsent Brita Engold filmi Hammarskjöld juures koos kaasprodutsendid Taani, Norra, Rootsi ja Belgia. Representing the North Põhja-Makedoonia, Belgia, Sloveenia, Prantsuse ja Horvaatia kaasproduktsioon Jumal on olemas, tema nimi on Petrunja, režissöör Teonia Strugar-Mitevska produtsent Labina Mitevska. And representing the Spanish Hispaania-Prantsuse kaasproduktsioon El Reino Äh, näitleja Antonio del Torre ja prod-, produtsent Gerardo Herrero. The President will now award the European parlament annab nüüd üle Euroopa Parlamendi Luksi filmi auhinna aastal kaks tuhat üheksateist. austatud režissöörid, autorid, proua volinik, asepresident Dobrev kallid kolleegid. kino on väga oluline, see avab uksed reaalsuse mõistmiseks ja iseenda mõistmiseks. Euroopa kino on alati püüdnud kirjeldada meie ühiskonda, mis muutub üha keerulisemaks ja üha raskemini tõlgendatavaks.